kahekümne kuue protsendini detsembris kaks tuhat kümme, samal ajal Ameerika dollar ja jeen, nende osatähtsus on vähenenud äh, valuutareservides ja seda märkimisväärselt. samasugust samasugust arengut võib tähistada ka äh, euro äh, arengus tehinguvaluutana ning samuti väärtpaberivaluutana. nii et eurolugu on tegelikult edulugu aga teiselt poolt äh, seisame me silmitsi äh, riigi võlakriisiga mõningates euroala riikides. see on tekitanud äh, kõrvalekaldeid finantssektoris, probleemiks on ka konkurentsivõime puudumine mõningates liikmesriikides. selle kriisiga on tekkinud meie töökavasse mitmeid raskusi, mitmeid ülesandeid, mille kallal me peame töötama, mõningatega kesk, lühikeses perspektiivis, mõningatega keskpikas perspektiivis. esimene väljakutse Äh, negatiivne mõju, äh, võlakriisi mõju finantssektorile ja reaalmajandusele. see kolmnurk äh, esitab meile mitmeid küsimusi, püstitab meile ülesandeid, millele me peame leidma lahendusi ja põhimõtteline küsimus on see, et milline peab olema meie rahapoliitika ja finantsstabiilsuse vaheline suhe. Euroopa Keskpanga puhul alusleping paneb nende eesmärkide hierarhia selgelt paika, aga neid ei saa Äh, üks ei saa välistada teist, meil on vaja täpsemaid analüüse, me peame äh, põhjalikumalt analüüsima finantssektorit äh, ja rahandusülevõttemehhanism on siin väga olulisel kohal. hinnamullid kinnisvara ja aktsiaturul pikka aega pole seda rahanduspoliitikas piisavalt tõsiseks probleemiks peetud väljakutse number kaks. kriis on selgelt näidanud, et majandusjuhtimine Euroopa Majandusliit, raha, rahaliidus on liiga puudulik. rahaliit ilma fiskaal- ja poliitilise liiduta äh, ei ole piisavalt äh, tasakaalus äh, ja hiljutine kuue elemendiga majandusjuhtimise pakett äh, aitab meie stabiilsus- ja kasvupakti äh, tugevdada, kuid äh, see pole kõik, me peame veel pingutama, et euroala stabiilsus tulevikus tagada. Euroopa Keskpanga mandaati see ei mõjuta, kuid tegemist on pigem fiskaal- ja seega ka poliitilise lõimumise küsimusega. väljakutse number kolm. millal ja kuidas saab Euroopa Keskpank äh, oma rahanduspoliitika äh, seisukohti kohandada ja äh, lõpetada mittestandardsed meetmed ja normaliseerida oma rahapoliitika. ja see puudutab siis meie äh, stabiilsuse mehhanismi, ajutise stabiilsuse mehhanismi, mis on piiratud ja kriisi kontekstis Euroopa Keskpank oli ainus organ euroalal, kes suutis kiiresti ja otsusekindlalt tegutseda. ja seetõttu me peame siin vastama küsimusele, et mis saab ülejäänud euroalaga. Euroopa Keskpank ei tohi olla, ei saa olla ainukene institutsioon, ainukene, ainukene tegutsemisvõimeline institutsioon. ja mida on vaja Euroopa Keskpanga jaoks selleks, et ebastandardsed, ebastandardsete meetmete äh, kasutamine võimalikult kiiresti lõpetada. siin me peame paika panema õige äh, asjade järjestuse äh, ja hindama riske, millega me silmitsi seisame. Nende väljakutsete kallal tööd tehas peame me arvesse võtma asjaolu, et Euroopa ei ole saar mitte keegi ei saa olla saar. isegi siis, kui äh, see käesolev kriis sundis meid äh, üha rohkem äh, enda küsimustega tegelema, siis me peame siiski tegutsema ülemaailmselt partnerlussuhetes oma naabritega ja konkureerides arenenud ja tärkavate majandusruumidega. see puudutab kõiki poliitikavaldkondi, sealhulgas ka rahapoliitikat. koostöö peab suurenema me peame arvesse võtma, et erinevatel äh, tegijatel on erinevad äh, lähtepositsioonid, äh, pädevused, ajalood, aga meie vastutus on jagatud, ehkki erinev. lähtudes oma haridusest ja oma professionaalsest kogemusest, leian ma, et mul on olemas vajalikud omadused selleks, et just kirjeldatud väljakutsetega toime tulla. minu karjäär on keskendunud Euroopa Liidule, euroalale, rahvusvahelisele majandusjuhtimisele ja olen tegelenud nende küsimustega erinevate vaatnurkade, vaatenurkade alt. sain äh, majandusmagistrikraadi äh, Bonni ülikoolis Saksamaal, seejärel sain ka ärijuhtimise äh, magistrikraadi Bocconi ülikoolist Mil-, Milanost ja minu karjäär, töökarjäär algas erakonsultatsioonifirmas äh, Kölnis Saksamaal äh, ja selle, selles konsultatsioonifirmas osalesin ma ka Euroopa Liidu Faare projektides, äh, kus koostööpartneriteks olid partnerid Ungarist, Balti riikidest ja Tšehhoslovakkiast Saksamaa finantsministeeriumis olen töötanud tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast saadake ja ma tegelesin maailma majanduse, valuutaküsimuste ja G-gruppidega, ehk siis äh, peamiselt tol ajal äh, ka G7 äh, küsimustega. olen töötanud Aasia riikidega ja Aasia kriisi küsimustega, seejärel on, olen olnud riigisekretäri asi, assistent ja kahe tuhande teisel aastal nimetati mind Euroopa osakonna äh, asedirektoriks äh, ja vast-, ja olen vastutanud seega ka Euroopa Liidu eelarvet puudutavate küsimuste, Euroopa Keskpanka puudutavate küsimuste eest. kahe tuhande kolmanda aasta märtsis äh, sai minust äh, finantsturgude osakonna direktor, sealhulgas olen tegelenud ka rahvusvaheliste küsimustega. ja öö, ähm, olen tegelenud erinevate agentuuridega, ka e e pangandusgrupp, äh, Saksamaa võlajuhtimisagentuur, finantsturu äh, järelevalveagentuur, BaFin, G7, G8, G20-ga seotud küsimused, äh, samuti Euroopa rahandus, rahafond ja nii edasi. juulist kaks tuhat kaheksa olen ma vastutanud Euroopa ma majandusküsimuste eest Euroopa tasandil, olen erinevate komisjonide liige G7, äh, G20, äh, Euroopa äh, finants, majandus- ja finantskomitee, euro töögrupi küsimuste kallal olen töötanud, olen Saksamaa mm, aseesindaja Maailmapangas, Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupangas ja samuti olen ma Deutsche Telekom ja Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit äh, järelevalvenõukogu äh, liige ja äh, samuti ka finantsturu stabiliseerimise agentuuri nõukogu liige. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast olen ma Merkelilt nimetatud ka Sherpa juhiks ja olen töötanud koos Mehhiko kolleegiga äh, rahvusvahelise rahasüsteemi reformi küsimuste kallal. pärast Lehman Brothers kokkuvarisemist kahe tuhande kaheksandal aastal koordineerisin koos Jens Weidmanni ja äh, Aksel Weberiga Saksamaa valitsuse seisukohti seoses äh, finantskriisiga, äh, sealhulgas siis äh, pankade stabiliseerimine, finantsturgude stabiliseerimisega seotud õigusaktide väljatöötamine, finantsstabiliseerimise agentuur FMSA riigivõlakriisi puhkemisest alates olen ma kriisi juhtimise, kriisi haldamisega põhjalikult töötanud, olen osalenud Euroopa finantsstabiilsuse vahendi väljatöötamises äh, ja euroala juhtimise reformis, olen valmistanud ette Euroopa stabiilsusmehhanismi ja võib-olla äh, sellises olukorras, nagu mina praegu olen, äh, kipub kõneleja liiga palju kasutama sõna mina ja olen kuid nagu- ja äh, seetõttu pean vajalikuks rõhutada, et ma ei oleks ühtegi oma ülesannet suutnud täitma, täita oma pühendunud meeskonnata, kes on töötanud koos minuga nende tähtsate küsimuste kallal. ja kohe jõuan oma sõnavõtuga lõpule. kui lubate, siis veel mõningad märkused äh, Teie seas on kindlasti neid, kes ütleksid, et te pole keskpankur. Teil on õigus, kuid äh, kogu oma töökarjääri jooksul olen keskpanga maailmaga olnud tihedalt seotud, sellepärast et äh, Saksamaal äh, on Bundesbanki, BaFini ja, ja teiste küsimuste vastutused jagatud ja tegemist on ühise Äh, rahandusministeeriumi äh, küsimusega ja olen töötanud Euroopa Keskpanga küsimuste kallal äh, selle loomisest alates. ja ma tunnen seda tööd väga hästi, olen valmis selle tööga tegelema ja ma leian, et minu kogemused tooksid lisandväärtust Euroopa Keskpanga juhatusse. ja veel üks märkus minu jaoks on väga olulisel kohal äh, kommunikatsioon, teavitamine, Euroopa Keskpank peab oma otsuseid ja oma strateegilisi seisukohti Euroopa kodanikule ja Euroopa Parlamendile edastama. ma leian, et see on tähtis äh, Äh, tähtis äh, iga keskpanga kõige olulisema omaduse jaoks, nimelt usalduse jaoks, usaldusväärsuse jaoks ja teavitamise ülesanne ei ole sugugi mitte kergesti, kergete killast, äh, pidades silmas asjaolu, et meie ühisrahapoliitika peab olema mõistetav seitsmeteistkümnenda liikmesriigi kodanikele, kellel on omaenda poliitilised, majanduslikud, ajaloolised, kultuurilised ja keelelised kogemused ja ühisvaluuta eh, samas tähendab, et eh, maailma finantsturud jälgivad meie tege-, tegevust väga tähelepanelikult. see eh, kombinatsioon muudab ühel häälel kõnelemise möödapääsmatuks Euroopa Keskpanga jaoks. lõpetuseks ütleksin, et oma kogemustest lähtudes tahaksin Euroopa Keskpanga juhatuse liikmena äh, aidata Euroopa heaolu tagamisele kaasa, iseäranis äh, aidata kaasa euroala ja euroala kodanike heaolule kaasa, äh, lähtudes Euroopa Keskpanga pädevustest, mille hulgas esimesel kohal on hinnastabiilsus. tahaksin seda teha pühendudes Euroopa Liidule, euroalale tervikuna, mul on küll Saksa pass, mul on teadmised põhjalikud teadmised äh, äh, Euroopa majanduslikust ja poliitilisest äh, olukorrast ja tahan oma ülesannetes olla Euroopa kodanik. suur tänu ja nüüd kõigepealt esimene küsimuste voor ja Werner Langen, nagu ma saan aru, esitab küsimuse. proua esineja vabandab ja ütleb, et see on siiski Jean-Paul Gauzes, nii et Jean-Paul jah, tõesti mina, äh, suur tänu, proua esimees äh, härra Asmusson, äh, suur tänu, et tulete selle küsimuste valingu alla. Te rääkisite millestki, mis on suhteliselt meeldiv, nimelt et Euroopas ei ole praegu eurokriisi ja seda tuleks kindlasti rõhutada selles nii-öelda kommunikatsioonistrateegiast, millest te rääkisite. eile kohtusid äh, Saksamaa liidukantsler ja äh, Prantsusmaa prese-, president, kõigepealt oli neil tunniajane töökohtumine ja siis räägiti õhtusöögi ajal pankade rekapitaliseerimisest. Nad ütlesid pärast seda kohtumist, et nad olid põhimõtteliselt nõus selle rekapitaliseerimise põhimõttega, mingisuguseid detaile aga ei avaldatud ja need on jäänud kuhugi viibima, nii et minul on kaks küsimust põhimõtteliselt, mida te arvate pankade rekapitaliseerimisest, kas see on võimalik või mitte ja teine küsimus natukene keerulisem võimal-, võib-olla, kas on hea meetod, ütle välja mingisugused põhimõtted ilma neid täpsemalt põhjendamata ja kas ei vii meid jälle segasesse olukorda, suur tänu kõigepealt lubage mul lühidalt kommenteerida seda, et äh, ma olen teiega täiesti nõus, et äh, rohkem ja kõlavamalt tuleks välja öelda seda, et euro ei ole kriisis. see lihtsalt ei ole tõsi, mitte ükski fakt sellele ei viita. ja me peame ütlema selgelt ja otse välja üle terve maailma, et meie valuuta on tugev ja tasakaalus Te viitasite Saksamaa liidumaa kantsleri ja Prantsusmaa presidendi kohtumisele, mis toimus eile. ja tõesti, see on hea alguspunkt, et sõlmitakse kokkulepe Saksamaa ja Prantsusmaa vahel, see on võib-olla eeltingimuseks, kuid sellest ei piisa euroruumi ja Euroopa Liidu jaoks selline kohtumine oli võib-olla algatuseks hea, kuid nüüd see kokkulepe peaks laienema ka partneritele ja naabritele. ja siis te küsisite täpsemalt pankade rekapitaliseerimise kohta. ma ütleksin nii palju, et see peaks olema üks kõikehõlmava paketi osa, sellise paketi osa, mis tuleb praegu Euroruumi jaoks äh, välja arendada selleks, et vastu seista nendele probleemidele, mis tekivad äh, Kreeka probleemiga, see on üks element, mida ei saa kindlasti vaadata isolatsioonis, mitte ükski instrument äh, omapäi ei, ei suuda meid aidata. me peame kokku leppima paketis kõigepealt siis kokku leppima ja si- ja tagama seejärgi selle, et need pakett, projekti osad tuleksid õiges järjekorras ja need ka tulemusi tööks. sellel peab olema viis elementi, kõigepealt peab leidma usaldusväärse lahenduse Kreeka jaoks, teiseks äh, tuleb äh, jõude koondada selleks, äh, kui vajadus peaks tekkima Äh, tulemüüri kasutamise jaoks äh, äh, finantsstabiilsusfondi puhul, selleks et omakorda seista vastu sellistele mürgistele praktikatele, mida me oleme Türgi turul näinud. kolmandaks jällegi üks tulemüüri instrument on ju see pankade rekapitaliseerimisvahend ja et äh, tagatakse pankadele juurdepääsu lühiajalistele rahastamisvahenditele eriti. seda peaks kindlasti äh, vaatama Euroopa Liidu kakskümmend seitse kontekstis selleks, et igasuguseid stigmaefekte vältida, mitte teha seda siis ühesõnaga institutsioonide kaupa vaid äh, keskenduda kõikidele pankadele, teha seda ühel ajal kõikide liikmesriikide pankade puhul. neljas osa sellest kõikehõlmavast paketist peab olema äh, pühendumus natu-, äh, tasakaalukamale ja ühte kokkuhoidvamale rahanduspoliitikale, et vältida üksteise nakatamist ja viiendaks kindlasti tuleks Euroopa rahaliitu äh, paremini juhtida, niikaua kuni tulevad sisse aluslepingute muutused. nii et jah, teie küsimusele vastates ma olen nõus pankade rekapitaliseerimisega, kuid kui see on mitte isoleeri-, isolatsioonis olev meede, vaid osana suuremast paketist. kuid kui te nüüd esitate mulle küsimuse, kas see strateegia on hea, et peetakse pressikonverents nii nagu eile, kuid samas igasugused detailid jäävad varju. selle kohta ma ütlen, selliste väga keeruliste pakettide puhul on alati vaja aega, nii et selline üldine kokkulepe, mis eile välja öeldi, on positiivne, kuid nüüd tuleb tõesti laskuda detailidesse eh, ja teha see töö ära enne siis, kui tuleb kokku ülemkogu kahekümne kolmandal oktoobril. Eh, suur tänu, ütleb proua esimees järgmisena sotsialistide demokraatide nimel vist Antolin, kui nüüd ei ole jällegi teie seas ka toimunud muutus. Antolin, jah. Okay, so you, you, you are going first. Okay, right. kes siis esimesena? härra Pullman. Sharon äh, Äh, jah, ma saan aru, et suurte fraktsioonide asjad sulle päris kohale ei jõua siin majas, aga hea küll. härra Asmussen, tere tulemast ka meie fraktsiooni nimel, äh, sotsialistide ja demokraatide nimel. tere tulemast meie komisjoni ette. kui lubate, äh, läheksin millegi juurde, mis on kirjas teie kirjalikes vastustes rahvusvaheliste kontaktide kohta teie eluloo kirjeldus ja need kohad teie vastustest, kus te räägite oma praegusest töökogemusest ja teete prognoose G kahekümne kohta ja nii edasi, need on kõik väga muljetavaldavad sõnavõtud, aga millest me räägime, kas me räägime rahapoliitikast? enne kriisi räägiti sellest, et suured keskpangad peavad asuma eh, valuuta, ühisvaluuta kaitsele, eh, selleks, et olukorda neutraliseerida või räägite te mingisugustest konkreetsetest eh, seadusandlikest sammudest? G kakskümmend on öelnud, et pärast kriisi tuleb kõike muuta nüüd olete te siis lahkumas riigiametniku kohalt ja Äh, olete valmis äh, võtma endale koha, kus äh, palju räägitakse Euroopa keeles, eesistumised vahetuvad pidevalt, te peate sellega pidevalt kaasas käima, kuid aega millelegi keskenduda eriti teil nagu ei ole. aga tegelikult on ju liikmesriigid praegu G kahekümne poolt pakutud võimalused täiesti blokeerinud. me ei ole suutnud mitte kuidagi seda kriisi lahendada isegi ühes liikmesriigis. miks? ei peaks meil olema suuremat kaalu G kahekümne seas, suur tänu. loodetavasti äh, sobib teile, kui ma üritan vastata inglise keeles, ütleb kõneleja loodetavasti tõesti meil tulevikus äh, õnnestub äh, rohkem teineteisega kohtuda ja arvamusi vahetada, kõik sõltub sellest, kuidas lähevad asjad täna. Äh, ma olen vägagi huvitatud kogu G kahekümne protsessist, sellepärast et tegelikult ei ole meil sellele mitte mingisugust alternatiivi. see kõik sai alguse üheksakümne üheksandal aastal Berliinis rahandusministrite tasandil ja eh, finantskriisi keskel ehm, eh, muutus see siis valitsus- ja riigijuhtide kohtumiseks. ja G kakskümmend peab võtma juhi rolli eh, globaalse majandusjuhtimise küsimuses ja G kakskümmend on tegelikult ennast tõestanud kriisihetkedel, nii nagu ta ka täiesti äh, õigesti viitasite, G kakskümmend peab nüüd näitama seda, et nad on suutelised midagi ära tegema ka rahumeelsetel aegadel. et nad on võimelised äh, ülemaailmse majandusjuhtimise raamistiku looma äh, ja looma sellise, millest on kasu tema liikmesriikidel. mina teeksin ettepaneku, et G kakskümmend 20 ma eeldan, et G kakskümmend jätkab oma tööd, alati muidugi tõuseb küsimus, et kas kahekümnest piisab, kas see arv on õige, kas need kakskümmend riiki on need õiged riigid, kes seal peaksid olema ja loomulikult on seal täiesti normaalsed pinged taoliste gruppide tõhususe ja legitiimsuse vahel G7 oli väga tõhus, kuid arvestades seda, et tärkavate turumajanduste roll ainult suureneb maailmas, ei ole seitsmest, ei piisa lihtsalt, nii et tuleb laiendada seda teine äärmus oleks minna ÜRO äh, süsteemidele üle, see on muidugi sada protsenti legitiimne, aga kas on ka sada protsenti efektiivne? G7-l keskenduti rahapoliitikale ja finantsreformi tööle, kuid G20-s neid teemasid on rohkem aga liiga kiiresti ei peaks ka nende teemade arv suurenema, me peame kõigepealt täitma omale seni võetud ülesanded. finantsmäärustiku osas. siin ütleksin ma, et äh, pärast Pittsburghi kohtumist eriti on äh, toimunud päris palju, kuid kogu see protsess võtab väga kaua aega. Teil vist pärastlõunal äh, tuleb triloog äh, EMIA osas. Pittsburghis lubati, et see käivitub üle terve maailma aastal kaks tuhat kaksteist. see kindlasti nii ei lähe ei Ameerikas, ei ähm, Euroopas, aga vähemalt seadusandlikud ettepanekud mõnedest, mõnedest riikidest on väga kaugele jõudnud, kuid Aasias ja Ladina-Ameerikas pole midagi tehtud. nii et mõneti on meil äh, nagu see hoog vaibunud finantssektoris Äh, reformi ja, ja vigade paranduse puhul ja see ei ole õige, me ei saa äh, pöörduda tagasi sellisesse olukorda, nagu meil oli varem, et äh, järgmise paari aasta pärast tuleb järjekordne selline kriis, et seni on see, sellised kriisid meid tabanud saja aasta tagant, aga nüüd siis iga kümne aasta tagant, nii et kuidagi meil on hoog käest läinud, vaibunud, me peame selle uuesti leidma ja kõik, kes me oleme tegelenud kriisijuhtimisega pärast Lehman Brothersi juhtumit, teame, et me ei taha pöörduda tagasi sellesse maailma, mis kehtis eh, siis, kui nemad olid laineharjal. nii et me peame eh, nüüd keskenduma süsteemselt olulistele finantsinstitutsioonidele, tuletisinstrumentidele, Eh, sellele, et eh, meie kohtusüsteemid ei vastavad, ei vasta teineteisele ja loomulikult tuleb vastu astuda esmakin-, esmakorras äh, äh, variga- äh,, pangandusele ja vastavalt FSB-le äh, Ameerikas äh, on varimajandus maailmas kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti tänasest pangandusest. kui te tahate, ma võiksin keskenduda detailidesse äh, ja laskuda maailma rahapoliitika küsimustesse, aga, aga mulle tundub, et mul vist ei ole aega ja proua esinaine ütleb, et jah, ilmselt tulevad lisaküsimusi selles osas. aga võib-olla äh, siis jah, hiljem, hiljem vastame sellele. nüüd ALDE fraktsioon ja seda ma küll tean väga hästi, Silvi Kular selle küsimuse esitab. tahtsin teile esitada ühe küsimuse kommunikatsiooni kohta, seetõttu räägingi teiega saksa keeles. Te kasutasite seda terminit eh, kommunikatsioon. ja me teame, et eh, maailmas on palju foorumeid, kus võtta sõna eh, aastal aasta kaks tuhat kümme oli meil ka selline kommunikatsiooniaasta, aga Ehm, kas ei ole nii, et, et kui me rahvale seletame asju viisil, et ainult ühtemoodi on võimalik asju ajada, siis ei tekigi, ei saagi tekkida arutelu. ja, ja te ütlesite, et meil on nagu hoog maha käinud. ma ei ole päris kindel, et äh, et demokraatlik legitiimsus ei olegi midagi selline, mis vääriks natukene aja mahavõtmist ja, ja järelemõtlemist, võib-olla, võib-olla ei peaks kiirustama ülepea, ülepeakaela, võib-olla ootame ära, mida ülemkogu otsustab ja, ja arutame seda siis. Englisch rede in solchen Foren, wenn jemand so schön Deutsch redet, antworte ich jetzt auf. jah, sellistel koosolekutel ma tavaliselt räägin inglise keeles, aga kuna teie esitasite küsimuse saksa keeles, siis vastan teile ka saksa keeles. ja tõepoolest, äh, aastal kaks tuhat kümme me ütlesime, et puudub alternatiiv. Õnneks ma ei viidanud otsusele, nii-öelda otsuse sisule, vaid G kahekümne kontekstile. ja G kakskümmend, loomulikult ta ei ole täiuslik, aga kuna alternatiivid puuduvad, siis meil tuleb ta maksimaalselt ära kasutada. ja te mainisite ühte väga olulist aspekti. Te rääkisite erinevatest ähm, mm, allsüsteemidest, mis meil on olemas turgude jaoks või poliitika jaoks. turud tihtipeale reageerivad väga kiiresti, mm, hetkega aga see töö, mis tuleb ära teha selleks, et legitiimsust saavutada, see võtab väga palju aega ja tihtipeale olema olukorras, kus puuduvad kindlad mängureeglid ja, ja me peame ka edasi liikuma aeglaselt. seega tekib küsimus, et, et, et kui aeglased me siis veel olema peavad, tundub, et me oleme tihtipeale liiga aeglased nii niigi, et, et kas me peaksime veel rohkem aega maha võtma, kui vaadata seda keskpika perspektiivi lähenemist ja, ja seda, et mida me mm, soovime saavutada, siis jah, keskpika perspektiivi peal, peale mõeldes võib-olla võib natukene aja maha võtta ja põhjalikumalt läbi mõelda, aga demokraatlik legi-, legitiimsus jah, et miks ei ole sellist parlamentaarset assambleed paralleelselt äh, G kahekümnele. ärijuhid saavad äh, kokku G kahekümne raames, aga G kahekümne raames parlamentaarset assambleed äh, millegipärast ei ole. ja, ja sellele me peame, selle üle me peame järele mõtlema. meil peab tõepoolest olema legitiimsus, vastasel korral me kaotame toetuse, aga tihtipeale on selliste probleemide lahendamine väga keeruline, väga raske ma mainisin siin juba majanduse juhtimise probleeme, vajadusi ning äh, rääkisin olukorrast, kus äh, teatud pädevused on rahvusparlamentidelt liikunud Euroopa Parlamendile. sellised on arengud, mis ei pruugi kõigile ühtemoodi meeldida nii et äh, need on arutelud, mida peetakse ja mida tuleb pidada ja loomulikult tuleb mõelda ka selle peale, kas oleks võimalik teatud ülesanded eh, üle anda Eurotsoonile, aga seda tuleb muidugi loomulikult siin arutada teil Euroopa Parlamendis ja nüüd ECR-i eh, e eh, nimel härra Strejčekile sõna. minul on küsimus artiklite kohta, mis on nii Frankfurter Allgemeines avaldatud kui ka teistes meediaväljaannetes, te teate, et et ma esitan teile küsimuse või soovin teie kommentaari härra Schäubli intervjuu kohta Fra Frankfurter Allgemeines, kus ta ütles või tegi ettepaneku, et Kreeka võlakirja mm, siit tuleb äh, nii-öelda Mm, kustutada ja siis TPA ähm, aruanne selle kohta, et Saksa valitsus kavatseb kuuekümne protsendi võrra, äh, võrra nii-öelda korstnasse kirjutada Kreeka võlakirjad. millised on äh, teie kommentaarid äh, sellisele teabele? I mean I am now willing olen valmis kommenteerima eh, Saksa valitsuse samme, aga eh, loomulikult, kui mind amet, ametisse nimetatakse, kui sellesse ametisse, kuhu ma kandideerin, siis ma loomulikult seda tulevikus teha ei saa. tõepoolest, minu riigi minister ütles, et meil tuleb otsida lahendusi, mille kahekümne esimesel juulil võtsid vastu Euroopa riigipead ja valitsusjuhid ning tuleb vaadata, kas on olemas eeltingimused eh, selleks, et siis sõlmitud kokkulepped oleksid endiselt eh, vettpidavad ja siin puudutati nii-öelda erasektori kaasatust mitte FSF-i, nii et selles mõttes äh, Maltal ja Slovakkias tuleb kiiresti otsused langetada. ta küsis, et kas fiskaalpoole peal on vaja nii-öelda saavutada see lõppeesmärk ehk Kreeka jaoks jätkusuutlik äh, olukord võlgadega kas see kahekümne ühe protsendiline kaotus, milles lepiti kokku juulis, et kas see on piisav endiselt. ja ta ütles, et ootame ära troika võlgade jätkusuutlikkuse aruande, mida koostatakse ja siis hindame olukorda ja langetame järeldused. enne seda on meil vaja tulemüüre need peavad olema paigas, meetmed tule-, peavad olema paika pandud järjekorras, kindlas õiges järjekorras finantsturgudel, selleks et vältida äh, uusi kriise. seda ta ütles. Äh, ma olen näinud, et meediaväljaanded on rääkinud teatud kärpemääradest, mida ma kinnitada ei saa, kuna Troika alles töötab Ateenas, võlgade jätkusuutlikkuse raport ei ole käes, seda ei ole avaldatud, nii et me peame veel mõtlema, mida on vaja teha selleks, et tagada kõnealuse riigi jaoks pikaajaline finantsstabiilsus. seega mingeid konkreetseid arvnäitajaid ma kommenteerida ei saa enne seda, kui neid ei ole avaldatud no.. aitäh. ja nüüd äh, Roheliste fraktsiooni nimel Sven. austatud äh, härra Asmussen ehm, kahtlemata olete, et ehm, Saksamaa finantsturgude poliitikas keskset rolli mängiv isik, te olete nagu vikerkaar. Te olete oma nii-öelda tööd mitmekesistanud, töötanud koos erinevates valdkondades erinevate isikutega, väga erinevatel tegevusaladel olete nii-öelda paljud kolleegid üle elanud ja enne kriisi avaldati väga huvitav artikkel selle kohta, et on vaja nii-öelda suuremat liberaliseerimist. see puudutas ähm, rahvusvahelisi lobitegijaid äh, ja nendepoolseid ettepanekuid, mis äh, hiljem läbi kukkusid ja panganduskriisi käigus äh, väljalunastamiste ähm, puhul mängisite teie jälle keskset rolli ja olete ka äh, Saksa parlamendi ees äh, andnud briifinguid. meil on alati olnud väga hea meel, et olete välja tulnud selliste pragmaatiliste ettepanekutega. ja kindlasti seda on vaja ka äh, Euroopa Keskpanga juhatuses. ka seal on vaja selliseid pragmaatilisi lahendusi. ja ma tahaksin teada, et mida te arvate erinevate riikide tingimuste kohta, Euroopa Keskpank on alati olnud väga range ja ei ole mitte alati arvestanud äh, tugevalt sotsiaalsete küsimustega, näiteks äh, Iirimaal, Hispaanias. kuidas teil on kavas saavutada selline suurem sotsiaalne tasakaal kriisimeetmete puhul, aitäh? Sehr geehrter Herr Abgeordneter. austatud äh, Euroopa Parlamendi saadik tõepoolest kommenteerimaks seda, mida te alguses rääkisite, ilma et ma läheksin artikli üksikasjade juurde, mis on aastast kaks tuhat kuus, asjale tagasi vaadates tõepoolest seal oli selline ebaõnnestunud lause sees, aga asja kokkuvõtmiseks võib öelda, et kõik need, kes on asjaga seotud, kes on seotud ähm, finantskriisi küsimustega viimastel aastatel, on pidanud äh, oma hinda maksma ja äh, vigadest õppima, sealhulgas ka mina nii et äh, kõik need, kes ei mõtle mineviku peale ja ei mõtle nende vigade peale ja ei õpi oma vigadest, eksivad edasi ja ja isiklikult võin ma öelda, et ka mina olen äh, oma seisukohti muutnud, äh, õppides oma vigadest. meil on vaja usaldust riigi vastu ja meil on vaja supranatsionaalseid riikideüleseid institutsioone, mis tugineksid selgetel reeglitel. väga oluline on, on ka see, et kokkulepitu tuleb ellu rakendada ja see puudutab eh, eriti just finantsturgude regulatsioone. meil ei ole võimalus siin eh, lihtsalt eh, pealt vaadata seda, mis toimub ja mitte sekkuda härra Pullman rääkis siin, et, et hoog on nagu maha jooksnud, me ei tohi seda lubada, tuleb edasi minna Basel kolme reformidega. see on meie kohustus, meie kohustus on õppida varasematest vigadest. ja mis puudutab nüüd teie küsimust äh, tuleviku kohta, siis äh, te avaldasite mulle tunnustust äh, selle eest, et ma olen olnud pragmaatiline. see ei pruugi alati olla väga positiivne Mm, Saksa rahapoliitika kontekstis, aga eh, Euroopa globaalses kontekstis ma usun, et see on positiivne, see on midagi eh, sellist, eh, mida sakslastel tasub õppida. on neid, kelle intressimäär, kelle jaoks intressimäärad on alati liiga madalad ja on neid, kelle jaoks intressimäärad on alati liiga kõrged, aga nad mõlemad eksivad tuleb vaadata, milline on hetkeseis ja siis langetada otsus. Te võite eksida, aga see töö tuleb ära teha, tuleb andmed ette võtta, neid analüüsida ja, ja niimoodi on võimalik äh, hinnastabiilsus saavutada. ja räägite siin ka troikast mm.. jah mm, selles osas äh, tuleb olla rangem mis ei tähenda seda, et et, et me jätame täiesti sotsiaalsed kaalutlused kõrvale. kõrge inflatsioon, eelarve puudujääk, ehm, ka see tähendab seda, et ei arvast-, ei arvestata sotsiaalsete küsimustega. Ehm, IMF on, on Äh, siin erinevad graafikud välja toonud kas või selle osas, mis toimub tänasel päeval äh, Aasias äh, ja, ja ka ja selles osas, kuidas on toime tulnud kriisi, toime tulnud kriisiga Kreekas, Portugalis, Iirimaal. nii et siin on erinevused väga selged kõigil on viis minutit küsimusteks, vastusteks, senini me oleme need äh, sellest ajast üle läinud, aga anname siis äh, sõna kuuele ja järgmises voorus on äh, küsimuseks, vastuseks neli minutit ja ma kavatsen siis nüüd aega jälgida, et, et kui te ületate, siis te lihtsalt, neli minutit kulutate juba küsimusele, siis te lihtsalt ei kuule vastust. aga nüüd Jürgen. It's okay jah, okei okay.. suur tänu. härra Asmussen, nagu te teate, Euroopa Parlament langetas otsuse majandusjuhtimise paketi küsimuses selleks, et äh, äh, käsitleda kõrvalekarded makromajanduses äh, ja, ja um, Saksamaa on siin väga problemaatiline, ehk majandusteadlased nagu härra Flaschbeck ütlevad, et et kõrvalekalded on olnud üks kriisi põhipõhjuseid ja Saksamaa majandus on aga sellise ühepoolse lähenemise vastu olnud ning on püüdnud ekspordi ülejääkide küsimust üldsegi ignoreerida. kas te jagate seda, et ka see element on oluline meie ja euroala majandusruumid, kus on kaubanduslikke tasakaalu nihkeid, milline peaks olema nende panus ja veel, mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides noored inimesed avaldavad meelt kärpemeetmete vastu, milline on teie seisukoht selles küsimuses ja millist rolli mängivad need meeleavaldused teie otsustes? katsun teha lühidalt. arvan, et tegemi-, et äh, makromajanduslik äh, kõrvalekallete arvestamine ja järelevalve protsessis on oluline ja see oli meie varasema süsteemi üks vigu ja need tasakaalunihted äh, on tekitanud äh, majanduslikult raske olukorra mõningates euroala liikmesriikides, nii et tegemist on õige sammuga õiges suunas meie järelevalvesüsteemi äh, ülesehitustöös äh, ning äh, kindlasti tuleb puudujääkidele ja ülejääkidele äh, tähelepanu pöörata, kuid meie lähenemine võib olla asümmeetriline ja pisut teistsugune, aga kesk-, kindlasti tuleb pöörata tähelepanu rohkem sellistele valdkondadele, kus valitseb defitsiit Ehm, ka riigid peavad oma panuse andma, nad peavad suurendama oma riigisisest äh, nõudlust ja tuleb keskenduda teenustele, turgudele, mm, haridusele, teadusuuringutele, arengule, tööturule ning oma kirjalikes vastutes olen ma täpsemalt ka määratlenud tööturu, nii nagu mina seda näen. küsisite ka meeleavalduste kohta erinevates euroala liikmesriikides. tegemist on hoiatusega, hoiatusega kõigile, kes äh, kujundavad poliitikat. Äh, Hispaanias äh, on tööpuudus noorte hulgas nelikümmend viis protsenti ja vaadates pilte meeleavaldajatest, näen ma, et ähm, tänavale on tulnud inimesed, kes on nooremad kui mina ja ja tegemist on täiesti uue põlvkonnaga, haridus on siinkohal väga olulisel kohal, minu ema töötas õpetajana ja ma leian, et äh, haridus on oluline kõikidel tasanditel äh, ning äh, juurdepääs haridusele peab olema tagatud kõigile. suur tänu ja nüüd Rahvapartei nimel Werner Lann. lange. suur tänu, härra Asmussen. ma ei hakkaks siin põhjalikult äh, urgitsema teie varasemas elus, äh, olete kindlasti ekspert äh, ja Euroopa Keskpanga sõltumatuse üle on räägitud, sõltumatusest on räägitud palju, mida te sellest arvate ja siis see uus instrument Euroopa finantsstabiilsuse vahend EFSF, F Äh, milline on selle tulevik ja kolmas küsimus, Euroopa Keskpanga eesmärgid, praegusel hetkel keskendub Euroopa Keskpank hinna stabiilsusele, tulevikus ka finantsturu stabiilsusele ja äh, tsükli kontroll, majandustsükli kontroll tulevikus ja äh, härra Pullmann küsis liik-, rääkis liikmesriikidest, blokeerivatest liikmesriikidest, äh, stabiilsuse kasvupakti küsimuses äh, omal ajal, kui teie töötasite Finantsministeeriumis. Ähm, meil on ühenduse meetod, kas see on nüüd kadumas äh, või on liikmesriikidel eesmärk omaette asjadele tõkkeid ette seada ja blokeerida, siis ähm, konsensuse küsimus finantsturu reguleerimise küsimuses. Äh, millised oleksid teie ettepanekud, rääkisite, et parlamendiga tuleb nõu pidada, see on loomulikult väga suurepärane mõte, aga see nõndanimetatud ühendusmeetod, mida teie sellest arvate? Ich glaube, das waren acht Fragen, Herr Lang. Ich will es dennoch äh, tegelikult härra Lange, te esitasite kaheksa küsimust, katsun neile kiiresti vastata küsisite Euroopa Keskpanga sõltumatuse kohta. ja keskpangas sõltumatus on äh, möödapääsmatu, ma arvan, et seda ei sea keegi küsimärgi alla aga sõltumatus ja aruandluskohustus käivad alati käsikäes. ja programmialased otsused ei ole muudetanud, ei ole mõjutanud Keskpanga sõltumatust, pank langetas oma otsused täiesti sõltumatult ja äh, raha üleviimise meha-, rahanduse üleviimise mehhanism me mõjutasid arengud liikmesriikide võllakirjade turg on oluline, liikmesriigi majanduse teiste valdkondade jaoks ja langetatud otsused on kuulunud Euroopa Keskpanga pädevusse Äh, ja meie ülesandeks, Euroopa Keskpanga ülesandeks on olnud tagada, tagada hindade kontroll. ja mis puudutab instrumente, siis meil on vaja nelja uut äh, instrumenti äh, primaarse tuju, turu jaoks ja teisese turu jaoks ja kindlasti on vaja meil pankade taaskapitaliseerimist läbi keskvalitsuse ning ennetava, väga olulise ennetava meetmena selleks, et kriisi levimist ära hoida. seda tuleb, lisaks sellele tuleb ta hakata optimaalselt kasutama ka Euroopa finantsstabiilsuse vahendi mahtu Äh, aga seda lähtuvalt äh, aluslepingu artiklist sada kakskümmend kolm. Te küsisite, kas Euroopa Keskpangal on erinevaid eesmärke, terve nimekiri ja nad tuleb täita nagu äh, föderaalreservil, millel on mitu ülesannet korraga käsil. Euroopa Keskpanga põhikirja, põhikiri on äh, selge ja põhineb Euroopa tavadel ja seda ka, seda tuleb ka kord, nagu kord ja kohus ellu viia. küsisite ka finantsreguleerimise kohta. ma arvan, et rahanduslik äh, ko-, kooskõlastamine finantsturu reguleerimise küsimustes, see on valdkond, mille puhul me peame, mida me peame võtma tõsisemalt äh, suhtuma sellesse omanikutundega, me peame oma fiskaalpoliitikat ühtlustama ja äh, töötama välja ühtse lähenemise finantsturu äh, reguleerimisele ja siin puhul saab eristada kahtekümmet seitset liikmesriiki ja eurorühma äh, liikmesriike, mis tõenäoliselt äh, lõimuvad veelgi, et Euroopa valuuta muutuks stabiilsemaks, kui see on olnud siiani katsugem äh, võimalikult palju ette võtta koos kõigi kahekümne seitsme liikmesriigiga, kuid on ka küsimusi, mis on nii valuuta põhised, et sellega tuleb teha tööd väiksema liikmesriikide rühmaga. Äh, Eesti liitumine on näidanud, et Euroopa Liit on väga raskes olukorras konvergentsi kriteeriumi, lähe-, lähenemiskriteeriumeid ei suuda täita ka ähm, täita nii mõnedki liikmesriigid ja nende täitmine on raske. Äh, oluline on, et parlamendid ja valitsused tunneksid meie uue lähenemise osas omanikutunnet. Muchas gracias. Senor, senor Asmussen, yo aprecio mucho su... Sanchez Peseda. Suur tänu, härra Asmussen. suur tänu, et olete siia tulnud, hindan kõrgelt teie kogemusi ja teie selgeid vastuseid finantstehingu maksu osas eriti ja esimest korda kuulen, kuidas üks teie taustaga mees asju niiviisi väljendab. aga minu küsimus puudutab inflatsiooni. meie komisjon külastas hiljuti Ameerika Ühendriike ning leiame, et ohuks on pigem defla-, defla-, devalveerimine. ja kas see aitaks meil majanduskasvu mõjutada? sotsiaaldialoog, madalad äh, määrad, äh, dialoog fiskaaltasandil, kõik need erinevad poliitilised algatused äh, ja nende kombinatsioon oleks üks võimalik lahendus. Euroopa finantsstabiilsuse mehhanism või praegune stabiilsuse fond, kas nendes on otsene rahastamine äh, kas meil on võimalik saada piisavaid äh, rahen-, vahendeid ka teistest allikatest? ma loodan, et sain teie tõlkest küsimuses aru, vastasel korral äh, esitage kaebus äh, minu vastuse kohta. Teie esimene küsimus puudutas minu arvamust inflatsiooniprognooside kohta inflatsiooni näitajad on umbes kolm protsenti, mis on äh, kõrgem kui see määr, mille Euroopa Keskpank on äh, hinnastabiilsuse jaoks äh, määratlenud ja tõenäoliselt jääb see kahe, kahest protsendist üles veel järgnevateks kuudeks, kuid seejärel loodetavasti siiski inflatsioonimäär langeb ka allapoole kahe protsendi piirmäära, mis aitab meil tagada hinnastabiilsuse. selline, niisiis tegelikult võib öelda, et inflatsioonirisk Eurotsoonis on siiski stabiilses seisus praeguse hetke hinnanguna. poliitika segu erinevad poliitiliste põhimõtetes, see kui äh, Ameerika Ühendriikides äh, Föderaalreservis ja Euroopa Keskpangas, Euroopa Keskpanga pädevused on hoopis teistsugused, äh, kuid teil on õigus, et oluline on poliitikas segu, erinevate elementide segu nii makro- kui mikrotasandil. Euroopa Keskpanga mandaat on piiratud, kuid tähtis meie esmane ülesanne on tagada hinnastabiilsus. see on äh, meie ülesanne. ja seejärel valitsused liikmesriikide tasandil peamiselt läbi äh, fiskaalpoliitika, struktuuripoliitika elementide aitavad äh, edendada majanduse kasvu, majanduskasvu, äh, siis äh, palgakujundust erinevate tööturuinstrumentide kaudu, kaudu, kõik peavad kandma oma osa vastutusest ja me ei tohiks äh, siin asju segamini aega ajada ja seetõttu on just nimelt artikkel kakskümmend kolm meie aluslepingust väga oluline. ja oluline ei ole siin mitte äh, sätte kirjasõna järgmine, vaid äh, selles vaimus tegutsemine, me peame kindlalt eristama seda, mis on äh, fiskaal- ja rahanduspoliitika vahe. ja need põhimõtted paika panema. suur tänu! Olle Schmidt. Thank you, madam chair. Mr. suur tänu. härra Asmussen. olete olnud kõikide majandustormide keskmes ja olete üks tähtsamaid tegelasi äh, oma töövaldkonnas Saksamaal. Saksamaal on oma kohustused Euroopa Liidus ja iseäranis euroalas, alal kas äh, Saksamaa on oma vastutust äh, kandnud nagu kord ja kohus viimaste aastate jooksul ja oma liidrirolle. mina olen pärit äh, Rootsist, nii et minu koduriik ei kuulu euroala liikmete hulka. kas oleks soovitav lubada uutel liikmesriikidel euroalaga liituda praegustes tingimustes võtame näiteks minu riigi, kas teie öö, oleksite selle poolt, kas teile meeldiks see? On your first question, if German leadership has done what was necessary in the crisis. esimene küsimus, kas Saksa, Saksamaa on teinud, mida vaja kriisi tingimustes, vastus oleks jah aga võimalikus, võimalikul tuleviku ametikohal ei kavatse ma kritiseerida ei Saksamaa valitsust ega ühtegi teist valitsust minevikus langetatud otsuste eest, kui tegemist on otsustega, mis langetati ajal, kui mina olin Saksamaa valitsuse liige. aga ma arvan, et see poleks lojaalne, kui ma oma tulevases ametis äh, hakkaksin oma äh, tööandjat kritiseerima, nii et siin, siin ma kavatsen äh, täiesti selgelt eristada tänast ja homset. rahaliiduga liitumine. mul on kiusatus öelda, et kui riik riik, kui selline riik nagu Rootsi oma kultuuri- ja rahanduspoliitikaga tahaks liituda, siis olete alati teretulnud, aga õige vastus see pole. rahaliit ei ole töö, mis on valmis, meil on äh, oma konvergentsi kriteeriumid, mitte neli konvergentsi kriteeriumit, mida tuleb täita, pidevalt täita, mitte ainult täita kahe, ühe-kahe aasta jooksul ning äh, leping seab ka teisi kohustusi potentsiaalsetele kandidaatidele. ja tegemist on ametliku menetlusega ja see oleks minu äh, ametlik vastus. aga emotsionaalselt, äh, kui täidate jätkusuutlikult äh, lähenemiskriteeriumeid, siis oleks Rootsi teretulnud riik rahaliidus. leian et euroala tulevik, mis euroala tulevikku puutub, siis Eesti liitus mõned kuud tagasi ja paistab, et nemad on päris rahul sellega, et nad nüüd kuuluvad klubisse, saavad osaleda klubitöös, aga äh, Saksa, Eesti toetusarvamus uuringutes eurole on märkimisväärselt suurem kui sakslaste toetus eurole aga äh, mis puudutab klubiga liitumist, siis äh, kui täidate vajalikke kriteeriumeid, siis olete ka üks osa otsuste langet-, äh, kuulute ka otsuse langetajate hulka, ärge seda unustage. ja Euroopa kom-, konservatiivid ja reformistid on oma küsimused kõik ära esitatud, nii et Sven, kui soovid, võid nüüd esitada küsimuse ma võib-olla annaksin võimaluse teistele kolleegidele, kui kõnemisi veel on. rahvapartei on samuti öelnud, et nende küsimustega on ühel pool, ametlike küsimustega, nii et meil aega on, kolleegid, nii et äh, palun. suur tänu. mul on veel üks küsimus, jah, tõesti. Äh, ausalt öeldes ma olen kerges segaduses. nimelt äh, teie rahapoliitilistes seisukohtades võib-olla heidaksite valgust eriti ühele küsimusele, mis äh, mulle on silma jäänud kriisi algusest peale. nimelt inflatsiooni määratlus äh, rajaneb üsna paljuski tarbijahinnaindeksi inflatsioonis, aga me oleme näinud ju ka äh, varade hindade turgudes samasuguseid kõikumisi kas seega mitte Keskpank ei peaks muutma või natukene laiendama oma hinnastabiilsuse määratlust, määratlust, võttes arvesse need äh, nii-öelda pehmelt äh, öeldes kõikumised ka varaturgudel? Äh, kui te nüüd olete segaduses, siis ma ei vastanud ilmselt väga selgelt teie küsimustele ja ma viitasin tegelikult sellele asjale ka oma avasõnades, nimelt eh, hinnamullid kinnisvaraturgudel ja rahaturgudel, mille tekitas spekuleerimine, pole juba tükk aega olnud rahapoliitika probleem ma üritasin nimelt eh, siis vihjata sellele, mis minu meelest tuleks ära teha, ma üritasin seda natukene selgitada teile. mina arvan, et mina jääksin äh, hinnastabiilsusse selle definitsiooni juurde, mis keskendub harmoniseeritud äh, tarbijahinnaindeksile. see on läbipaistev, see on võrreldav mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ülemaailmsel tasandil nii et äh, kui me selle lahti harutame, siis võib-olla läbipaistvust tuleb tuua ohvriks. samas aga ma arvan, et ähm, varahinna inflatsiooni oota ja vaata poliitika tuli ümber vaadata juba aastal kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa ja ülemaailmsel tasandil on äh, rahapoliitilistes aruteludes juba hoopis teised terminid äh, käsil ja seega mina mm, toetaksin pigem seda mm, äh, nii-öelda tuulele vastuseismise poliitikat seda muidugi alguses. edasi on küsimus selles, et milliseid vahendeid meil selle jaoks on. palju tuleb siin ära teha veel teadustööd, sest et kui me jääme selle esialgse äh, poliitika juurde, siis on täiesti selge see, et ühe, et mitme eesmärgi puhul on vaja mitmet erinevat vahendit näiteks kui teil on kaks ülesannega, ülesannet, aga üks meede, siis sellest nagu eriti ei aita. nii et äh, kindlasti tuleks minu meelest teha veel teadustööd võimalike makromajanduslike meetmete osas, et äh, kas oleks võimalik midagi välja töötada, mis meid aitaks praegu juba majandusanalüütikud on sellest rääkinud, kuid tee meie ees on väga pikk kuid täiesti selge on see, et äh, varade hinnainflatsiooni puhul me näeme kindlasti seda, et, ähm, et see kujutab endast ohtu hindade stabiilsusele. ja see jätab teast, teatava kummalise olukorra. EKP-l on kaks peamist sammat, äh, sammast oma rahapoliitikas, kõigepealt majanduslik keske, äh, keskpunkt ja siis äh, Äh, rahapoliitiline pool ja mõned aastad tagasi oli selgesti näha, et äh, rohkem panustati majandussambale äh, raha strateegias, kuid nüüd on pendel kaldunud jällegi rahapoliitiliste aspektide suunas ja, ja, ja me oleme saavutanud kahe samba vahel kindlasti suurema tasakaalu, sellepärast et äh, nii kasvu ja raha agregaadid on nüüd seostatud majanduskasvuga ja, ja nende aspektidega ja see kindlasti hinnastabiilsust mõjutab õiglasemalt äh,, kuvandab õiglasemalt. Elisa Pereira, palun suur tänu ja kõneleja ütleb, et ta räägib emakeeles prantsuse äh,, portugali keeles, vabandust. Äh, suur tänu Äh, härra Asmussen, suur tänu, et tulite meie komisjoni ette ja tuleksin ühe vastuse juurde tagasi, mille te andsite härra Kozessi küsimusele hetk tagasi. Te ütlesite, et väga oluline on see, et meil oleks äh, meetmete kogu äh, käeulatuses. minule on jäänud mulje, et me oleme sattunud nõiaringi ja see on äärmiselt väga kurb. me räägime pidevalt sellest, et tuleb panku ikka ja jälle rekapitaliseerida. ja seda peaksid tegema liikmesriigid, kuid väga paljud riigid täna on aga selles tõsistes raskustes, sellepärast et nad ei suuda praegu seda rekapitaliseerimist tagada, kuna riigivõlg on liiga suur ja pangad, needsamad pangad on riigivõla teenindajad samal ajal. nii et tekkinud on selline allapoole spiraal eh, ja seda on täiesti võimatu peatada. Euroopa Keskpank on mõneti ka täiesti lõhestunud. osalt on eh, nende meelest eh, osad riigid, mis, osad pangad, mis on liiga suured, et neid välja päästa ja, ja mõned riigid samuti liiga suured, et neid välja päästa, nii et see, päästa, nii et see tekitab väga raske olukorra. nii et ühelt poolt siis tuleb kuidagi panganduskriisi juhtida äh, täitevnõukogu äh, on teinud, äh, komisjon täitev, täidesaatva võimuna on lubanud esitada seadusandluse, seadusandliku raamistiku, kuid seda tuleks teha kiiremini, pangad peaksid ise rohkem ka panustama iseenda panu-, päästmisesse, mitte ei saaks kõike maksumaksja äh, õlule jäeta, kuid samas teisalt tuleks siis leida mingisugune lahendus riigivõlale, et peatada see negatiivne allapoole spiraal. kuidas me saame nõuda pankadelt, et nad teenindaksid Kreeka võlga, kuid samas räägime kahekümnest, kolmekümnest protsendist võla nii-öelda restruktureerimisest või suisa kustutamisest? olukord on muidugi väga keeruline, kuid mulle siiski meeldiks, kui te ütleksite, mulle, et millised on sellise meetmete paketi osad, millest te rääkisite. Te viitasite sellele juba üldistes äh, raamides, aga võib-olla natukene detailsemalt vastaksite sellele, aitäh. suur tänu suur tänu selle väga keerulise küsimuse eest. mulle meeldiks, kui ma saaksin olla teiega nõus, et pärast euroruumi pooleteistaastast kriisi on vaja kuidagi äh, asju muuta, muidu meie üht, ühtne usaldusväärsus satub ohta. ja te, ohtu ja teil on täiesti õigus, see nõiaring tuleb läbi lõigata. selle on põhjustanud mõned äh, Äh, riikide raske olukord, äh, see on sealt kaldunud pankadesse, pankadest reaalmajandusse ja läbi siis maksukogumisprobleemide äh, tagasi riigile ja raskendab riigi olukorda veel. nii et see tuleb läbi lõigata. ja, ja mõneti on olukord sarnane aastal kaks tuhat kaheksa, kuid teisalt jällegi hoopis teistsuguseks on see kujunenud. mis on seekord teisiti? aastal kaks tuhat kaheksa sai probleem alguse sellest, et osad pangad äh, tegutsesid, tegutsesid väga suures mahus bilansiväliselt. ja, ja samas need kõik need päästepaketid tulid riigibilansist. alguse sai kogu see asi äh, äh mürgitatud varadest, seekord aga saab olukord äh,, problemaatiline olukord alguse riikidest Äh, riigi võla jätkusuutlikkust ei võeta enam äh, iseenesestmõistetavana, ka riigivõlg peab olema äh, garanteeritud ja kui see ei ole garanteeritud, siis on see halva võlana kirjas pankade bilansis. ja praegu on seega siis reaktsiooniahel riigist pankadele, riigilt pankadele ja see on hoopis teistsugune olukord me ei saa mitte kindlasti väita siin praegu, et äh, riigi võlakirjad on halvad võlakirjad ja et need tuleb bilansist maha kanda kui me sellise tee valiksime, siis, siis oleksime me täiesti ummikus. nii et tuleb leida mingisugune teistsugune lahendus täna kui aastal kaks tuhat kaheksa. ja veel kord, ma ei äh, taha absoluutselt eh, rääkida siin konkreetsetest numbritest võimalike võlgade vähendamiste osas, minu meelest tuleb leida Kreekale lahendus, kus eh, nende võlakoorem oleks jätkusuutlik ja paketist, meetmete pakett ja milline on Euroopa Keskpanga roll. ma ütlesin, et meil oleks vaja kõikehõlmavat paketti, mis kõikides riikides võetaks vastu niipea kui võimalik, sellepärast et nakkus levib ja see kõikehõlmav pakett peab endast hõlmama kõigepealt äh, äh, usaldusväärse lahenduse Kreekale, nii äh, rahapoliitilises mõttes, aga ka konkurentsi mõttes, mis on võib-olla veelgi oluline. milline saab olema Kreeka ärimudel, kuidas on võimalik Kreekas majanduskasv tagada? Kreeka oli väga kaua aega läänemaailma idapoolseim punkt see oli äh, kõige idapoolsem läänemaailma punkt, äh, kus äh, sai normaalsete reeglite, Euroopa reeglite järgi äri ajada, enam see nii ei ole. see peab muutuma vastavalt muutu-, muutuvatele oludele. nüüd finantsstabiilsusfondile on vaja tulemüüri kaitse ringi, äh, siis tuleb võtta vastu selliseid meetmeid, mis igasugust häbivääristamist äh, väldiksid. tuleb lahendada, anda pankadele võimalus oma lühiajalised äh, rahastamisvahendid no, äh, vajadused rahuldada. ja teiseks, meil on vaja nii eelarvepoliitikat kui ka rahapoliitikat, mis on usaldusväärne mitte ainult äh, päästeprogrammidest äh, kasu saavate riikide puhul, vaid kõikide riikide puhul ja ka väga suured liikmesriigid peavad siin võtma konkreetsemaid samme. ja viiendaks tuleb väga selgelt välja öelda, kuhu me tahame välja jõuda, mis on Euroopa eesmärk. meil on vaja majandusjuhtimisstruktuuri, mis keskenduks täpsemalt euroalale. ja kui me selle kõik kokku võtame, siis on võimalik jah, rääkida selliste suurte sõnadega nagu majanduslik integratsioon ja majandusjuhtimine, aga mida see tähendab tegelikult? see tähendab seda, et rikkamad riigid peavad pikemalt ja rohkem maksma vaesemate riikide eest, me ei saa rääkida siin mingisugusest kolmeaastasest perioodist. ja teiseks, selleks, et kogu see asi käivituks, on vaja äh, riiklike eelarvepoliitikate üle saavutada väga karm väline kontroll, mis tähendab seda, et meil on vaja suuremat poliitilist liitu. sellest me tegelikult lõppkokkuvõttes räägime küsimus on aga selles, et kellele on antud mandaat seda teha. selle peavad otsustama liikmesriigid, nende parlamendid, Euroopa Parlament. Euroopa Keskpangal on küll väga tähtis mandaat täita, kuid see mandaat on piiratud. meie peame vastutama või tähendab, Euroopa Keskpank peab vastutama hinnastabiilsuse ja finantsstabiilsuse eest, nii et Keskpanga roll, nagu ma ütlesin, on tähtis, kuid piiratud keskpank on ainult üks osa üldisest pildist kui teised osapooled oma rolli ei täida, kujuneb Keskpanga jaoks endast parima andmine väga keeruliseks. suur tänu! mul on veel üks väga lühike küsimus, sellepärast et aeg on ümber saanud. oma vastustes äh, räägite te finantsteenustest ja finantsteenuste äh, tagamisest kahekümne seitsme liikmesriigi tasandil, kui vaja, aga et võib-olla mõned sammud äh, tuleb astuda seitsmeteistkümne euro ala liikmesriigi tasandil, kui euro stabiilsus peaks ohtu sattuma. aga ma tahaksin teada, mida siis tuleks teha äh, euroala tasandil? nagu ma aru saan, ilmselt kriisi lahendamiseks ja panganduse osas midagi tuleks teha, aga aga mida veel finantsteenuste valdkonnas laiemalt? suur tänu. ainus põhjus, miks teha praegu üldse midagi ainult seitsmeteistkümne euroala liikmesriigi tasandil, äh, on see, et, äh, et kaitsta ühisvaluutat nii palju kui võimalik. mina üritaksin omalt poolt nii palju kui võimalik finantsstabiilsus osas äh, ära teha kahekümne seitsme liikmesriigi tasandil, sellepärast et lähitulevikus finantskeskused Äh, suured äh, asuvad ka euroalast väljaspool. ja te teate väga hästi, millised need asjad on. üks aspekt on jäänud ka silma vahele äh, ebatasasuste kontekstis, nii nagu härra Klute ütles, see ebatasasuste protsess on majanduspoliitika südames, see ei ole mitte ainult eelarvepoliitika osa. ma ütlesin, et härra Klutel oli õigus, sellepärast et praeguse stabiilsus- ja kasvupakti Äh, probleemiks on olnud see, et meil ei ole olnud ühtset majanduspoliitikat, aga kui me selle ebatasasuste protsessi all hakkame majanduspoliitikalt äh, konsolideerima, eriti euroalas, siis äh, tegelikult üks hetk jõuab see selleni, et hakatakse ühisturgu sekkuma nii et kui me tõesti ütleme, et me peame oma majanduspoliitikaid vastavalt ebatasasuste protsessile korrigeerima, siis teil on õigus, see ei puuduta mitte ainult liik-, Eurotsooni äh, liikmesriikide eelarvepoliitikat ja London teab seda väga hästi, äh, astutakse juba ühisturule ja see on üks äh, soovimatu tagajärg ühtsele majanduspoliitikale. finantsstabiilsuse osas mina tahan, et reeglid kehtiksid nii paljus kui võimalik kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks selleks, et ühisturu äh, potentsiaali täita, kuid samas on meil oma reegleid, seadusandlust ja järele, järelevalvet Euroopa tasandil, see peab olema tagatud nii kahekümne seitsme liikmesriigi tasandil, kuue, seitsmeteistkümne tasandil, liikmesriigi tasandil, nii et ma tahan väga selgelt öelda, et meil on vaja samm-sammult üle minna öö, uuele süsteemile Äh, kas seda siis äh, keskpanga juhtimisel või mõne teise institutsiooni äh, juhtimisel äh, ühesõnaga finantsturgude järelevalve reeglid, reeglite täitmine ning järelevalve tagamine kahekümne seitsme liikmesriigi tasandil ja ainult kui ühisvaluuta on sattunud ohtu, on põhjust äh, midagi ette võtta ainult seitsmeteistkümne liikmesriigi tasandil. ega see seitsmeteistkümne liikmesriigiga klubi täna ei ole suletud klubi, kes saab ja suudab, äh, võib sellega Äh, liituda. Äh, härra proua Pools ütleb, et äh, ega ma täpselt aru ikka ei saanud, mida te silmas peate, aga võib-olla aeg annab arutust. suur tänu. Te olete väga hästi vastanud meie küsimustele, nüüd peame me aga teid kinniste uste taha saatma teisele poole ja ka kõik teised, kes siia ei kuulu, sellepärast et toimub siis nüüd jälle edasi suletud istung, kus me teie saatuse ära otsustame. suur tänu.